et need ideed kõik kajastuksid nüüd äh, komisjoni eelnõus ja et ei peaks hakkama üle kordama seda, mida me täna siin rääkisime. sellega on meie ühine arutelu praeguseks lõppenud, hääletamine toimub homme. enne kui läheme järgmise päevakorrapunkti juurde, tahan, et te kuulaksite ära järgmise teatise. nimelt äh, meil on küsimus härra Vandel Martin Madinski immuniteedi küsimus, nimelt ta on palunud meil kaitsta tema mandaadi sõltuvust ja seda pärast seda, kui eetikakomisjon Leedus otsustas tema vastu välja astuda. seitse parlamendi liiget võtsid sõna ja vastavalt paragrahvile kuus lõikele kolm läheb see õigusasja komisjoni otsustamisele. ja nüüd edasi päevakorra juurde. põllumajandustoodete kvaliteedipoliitika, millist strateegiat kasutada? Giancarlo Scotta, raportöör. kõigepealt muidugi sõna raportöörile, nii palun, härra Giancarlo Scotta, teil on neli minutit. suur tänu, proua president. daamid ja härrad, turgude üleilmastumine ja tõsine kriisiolukord mõjutab Euroopat ja muuhulgas ka põllumajandussektorit. õige oleks praegu reageerida selliselt, et me hakkame rõhku panema põllumajandustoodete kvaliteedile, see aitab parandada Euroopa Liidu konkurentsivõimet, aitada paremat, tagada paremat majandusarengut piirkondades väga paljudes piirkondades ongi põllumajandus peamine tegevusvaldkond ja põllumajandusele pühendumine nendes piirkondades aitab tagada majanduskasvu ja luua töökohti. tulevikus peaks kvaliteedipoliitika olema suunatud mitmekesisele kõikehõlmavale põllumajandussektorile. eesmärgiks ei ole mitte ainult tagada kõrgekvaliteedilised põllumajandustooted, vaid pakkuda just selliseid tooteid, mida ühiskond vajab. mina oma raportis rõhutan seda, et geograafilistele tähistele on tarvis kolme erinevat registreerimise süsteemi ja see on väga lähedalt seotud selle teemaga, mis puudutab kohalikke maastikke Euroopa Liidus. see on seotud ajalooga, traditsioonidega. kui me kaitstud päritolu nimetuse ja kaitstud geograafilise tähise süsteemi hoiame teineteisest eraldi, siis see aitab paremini äh, säilitada toodete tunnuseid, nad on paremini seotud selle kohaga, kus nad pärit on, millised on tema tunnused, samuti tuleb viidata sellele, kust üks või teine toode pärineb, milline on see piirkond ja sealt edasi on võimalik juba lihtsalt järeldada, kuhu see konkreetne toode paikneb, paigutub toiduahelas tooraine peab pärinema just nimelt sealt, kus see sildi kohaselt peaks pärinema, sest äh, meie eesmärgiks on tagada õige info edastamine tarbijale. me tahame tagada kvaliteetseid põllumajandustooteid, me tahame, et need tooted oleksid ohutud. meie eesmärgiks on kaitsta toidu tarbijat. oma raportis viitan vajadusele panna paika hariduspoliitika selline suunis, mis on suunatud tarbijatele, meil peavad olema paigas Euroopa Liidu märgised, kvaliteeditähised. samuti on vajalik see, et rahvusvaheliselt tunnustataks meie geograafiliste tähiste süsteemi. see on ülioluline, juhul kui me tahame võidelda kõrgekvaliteediliste toodete võltsimise vastu ma tahan tänada seda, et äh, härra Tšolos on täna meiega siin Euroopa Komisjonist. me peame kaitsma neid tooteid, mis aitavad tagada meie jaoks turvalise tuleviku. maapiirkondade majandust tuleb kaitsta, tuleb kaitsta nišitooteid, mis pärinevad ühest konkreetsest piirkonnast sellised toodet, tooted ja nende tootmine puudutab otseselt neid inimesi, kes elavad ühes või väikeses, ühes või teises väikeses piirkonnas. loomulikult tuleb tagada keskkonnakaitse, maastikukaitse, tuleb edendada gastronoomilist turismi. selle kõigel on seos omakorda Euroopa Liidu ajalooga. ma tänan kolleegid, kolleege toetuse eest põllumajanduskomisjonis ja ma loodan, et homme hääletame raportit. suur tänu, härra Skotta. ja nüüd palun, härra Tšiolos, komisjon. proua president, daamid ja härrad, lugupeetud parlamendisaadikud. mulle tundub, et seda Euroopa süsteemi iseloomustabki ennekõike selle kõrge kvaliteet ja mitmekesisus kvaliteedisüsteem toiduainesektoris on üks minu mandaadi prioriteete. see saab kindlasti olema üheks peamiseks prioriteediks ka pärast ÜPP reformi aastal kaks tuhat kolmteist. põllumajanduspoliitika ja, ja kvaliteedipoliitika tähendab seda, et ühest küljest põllumajandustootjad vaatavad eh, Euroopa Liidu poole, et eh, mida ära saab teha, aga kui me nüüd vaatame kvaliteedipoliitikat kui eesmärki, siis meil peab olema paigas selge, arusaadav struktuur, mis on ka tarbise, tarbija jaoks mõistetav ja niivõrd, kuivõrd võimalik, peaks see olema võimalikult eh, kõikehõlmav ja adekvaatne. minu eesmärgiks on toetada sellist poliitikat, tagada põllumajandustootjatele parim ligipääs sellisele poliitikale ja, ja tagada see, et ka tarbijad saaksid paremini sellest aru. samal ajal tahame, et meie kvaliteedipoliitika sisu mõttes jääks samasuguseks. kvaliteedipoliitika kätkeb endas tagatisi tarbijatele, samas ka põllumajandustootjatele ja ma olen nõus härra Skotaga selles osas, et see aitab tagada mitmekesisuse meie põllumajandussektoris, aitab tagada konkurentsivõime. seda sellepärast, et ettevõte, mis tegeleb oma toodete müügiga, on ilmselgelt konkurentsis. seda juhul, kui ta suudab ennast ära elatada selle toote müügist. ja kui põllumajandusettevõte suudab müüa lausa kõrge kvaliteedilist toodet, siis on ta veelgi enam konkurentsivõimeline teinekord tõesti käib jutt ikka väga väikestest põllumajandusettevõtetest. aga parema kvaliteedi tagamine aitab tagada põllumajandusettevõtete paremat konkurentsivõimet ja selles mõttes kvaliteedipoliitika, kohalikud, kohalike turgude arendamine, suht-, suhete tihendamine tarbija ja tootja vahel annab meile lõppkokkuvõttes väga hea tulemuse, aitab tagada teatud põllumajandustoodete parema konkurentsivõime. me juba teeme jõupingutusi selleks, et toota ohutuid tooteid, tagada loomade heaolu, kaitse ja nüüd üritame seda kuidagi lõplikult realiseerida mingisuguse märgistussüsteemi kaudu raportöö loomulikult pakub omad vahendus, omad lahendused välja. mis puudutab äh, kvaliteedipoliitikat, märgistamist ja neid standardeid, siis äh, selge see, et seda peame kõike arvesse võtma pärast kahe tuhande kolmeteistkümnendat aastat, pärast ÜPP reformi ja seda ma kavatsen ka teha. ma arvan, et peame edasi arendama ka neid meetmeid, neid, mis meil juba on kommunikatsiooni jaoks, ennekõike pean silmas suhtlust äh, tarbijatega. meie kvaliteedisüsteem võib olla meie toiduaine ja keskkonnasüsteemi saadikuks, kui ma nii võin öelda. kokkuvõttes härra Scotta raport on väga õigel ajal valmis saanud. nagu te teate, meil on praegu käsitlemisel seaduse, seaduse kvaliteedipakett, millega me loodame aasta lõpuks ka lõpule, ühele poole saada jah, härra Scotta raport käsitleb mitmeid ideid, mitmeid küsimusi. ma kindlasti võtan neid arvesse, vähemalt niivõrd, kuivõrd võimalik ja seda siis, kui ma omalt poolt omad ettepanekud teieni toon. nii et suur tänu parlamendikomisjoni saadikutele, suur tänu härra Scottale selle raporti kallal töötamast ja ma kuulan hea meelega teie ettepanekud ja ideed ära. Ah, tänan, härra volinik ja järgmisena keskkonnakomisjoni nimel kolleeg Hernans Garcia. tänan, president, kõigepealt ma sooviksin tänada härra Scottat, kuna ta on raportiga seoses üles näidanud väga head läbirääkimiste pidamise oskust. meil oli temaga väga hea koostöö ja me oleme uhked nende seisukohtade üle mille üle me hääletame homme, me pooldame kvaliteedile ja maapiirkondade arengule rõhumist. meil ei ole vaja viidata mitte ainult kultuurile, vaid ka tõesti toimivatele teguviisidele maapiirkonnas. me tõesti väga peame rõhuma kvaliteedile ja kindlasti peame lahus hoidma päritolunimetust ja kaitstud geograafilist tähist. me peaksime tähelepanu juhtima ja toonitama seda, kuivõrd oluline on Euroopa Liidu toodang. tuleks järele mõelda, selle üle, milline saab olema Euroopa põllumajanduse tulevik. lõpetuseks tahan öelda, et äh, loodetavasti komisjon ei tule tulevikus välja keeldudega vilja ja köögiviljasortide osas me peame kaitsma toiduohutust ja rõhuma kvaliteedile kindlasti ka WTO läbirääkimistel ja ma tõesti väga loodan, et komisjon teeb selles osas head tööd. me peame kaitsma nii tarbijaid kui ka tootjaid. suur tänu ja nüüd äh, kõnelejad fraktsioonide nimel, Giovanni Lavia, kaks minutit, palun tänan, proua president, austatud volinik, lugupeetud kolleegid, ka mina sooviksin Rahvapartei nimel tänada kolleeg Scottat äh, suurepärase tehtud töö eest. ma tahaksin öelda, et äh, kvaliteedipoliitikal on oluline välismõõde lisaks äh, sisemisele mõõtmele. see mõjutab äh, oluliselt äh, tootjaid ja tarbijaid. konkurents toimub ju mitmel moel. Euroopa on ülimalt heterogeenne. tootmiskulud on väga erinevad ja need kõik mõjutavad ka konkurentsi. ja tihtipeale on raske konkureerida hindadega. ja seetõttu ongi võimalik äh, konkureerida oma toodanguga teistest eristudes. me peame loomulikult kinni pidama konkurentsireeglitest, tootes, tuues turule uusi äh, tooteid ja tuleb tähelepanu pöörata siiski ka kohastele hindadele. me suhtume väga positiivselt Euroopa märgistuste ja tähiste kasutamisesse, meil on päritolunimetused ja kaitstud geograafilised tähised. ka rahvusvahelisel tasandil me peaksime ka WTO-s kaitsma oma märgistamis- ja tähistamispoliitikat sellepärast et niimoodi saame vältida olukorda, kus turule tulevad mitmesugused märgistused, mis äh, halvendavad meie olukorda. ja lõpetuseks tahaksin mainida, et me oleme teinud muudatusettepaneku märgistamise kohta. see puudutab äh, seda, et tuleks mainida ka tooraine päritolu, mitte ainult äh, töötlemiskoha päritolu. see on tähtis, tänan. ja nüüd härra Tabadi kaks minutit. härra Tšolus, austatud äh, kolleegid, sotsialistid ja demokraadid on arvamusel et äh, härra Skota raport on ääretult oluline ja me oleme sellega nõus. seal raportis on äh, neli-viis äh, olulist punkti. kõigepealt ühenduse tähis. osad ei saa aru, et see ei ole mitte samm föderalismi suunas, vaid sellega garanteeritakse, et tooted vastavad toiduohutuse nõuetele ja meil on võimalik äh, aru saada, milline toode on pärit Euroopa Liidust ja milline väljastpoolt. on äh, väga hea, et härra Tšološi näol on meil olemas volinik, kes äh, toetab kohalikke turge ning tõstab esile nende turgude tähtsust. põllumajandustoodete mitmekesisus ja erisus on ääretult oluline. kui me tähistame päritolu täpselt, siis me liigume küll õiges suunas. ma loodan, et äh, uus volinik ei toeta varasemat äh, seisukohta, et äh, päritolu nimetus ja kaitstud geograafiline tähis tuleks ühendada mul on hea meel selle üle, et osad probleemid on lahendatud, aga teised veel eksisteerivad. biomärgistuste osas, ma usun, oleme me kõik rahul, ehk siis mahemärgistuste osas ja osad mainisid, et äh, köögi- ja puuviljade osas tuleks rakendada sama rangeid eeskirju kui muude toodete osas, aga me ei tohiks siiski üle reguleerida. me ei tohiks äh, reguleerida banaanide kõverust, see on täiesti mõttetu. kolleeg Laian, palun. ma tänan, president, kolleegid, volinik. ka mina avaldan tunnustust härra Scottale selle raporti eest. selles on väga palju, mis on kiiduväärset. aga minu ALDE kolleegid ei saa kõike toetada, me tahaksime siiski paar muudatust teha, me ei saa toetada üheksateistkümnendat lõiget, neid käänulisi kõveraid puuvilju, minu arvates on see jama, mille on välja mõeldud bürokraadid Brüsselis, öelda nüüd tarbijale, et ta peab ainult sirgeid banaane ostma või sirgeid kurke ostma, on vastuvõetamatu. tarbijad on need, kes otsustavad, mida nad tahavad osta ja ma loodan, et parlament tõesti kasutab tervet mõistmust ja toetab seda ühismuudatusettepanekut, mis Rohelised ja ECR fraktsioon esitasid ja viskavad välja selle otsese banaani reegli ja ikkagi tarbija peab saama otsustada, mida ta tahab osta, kas see on siis kõverpuu eh, või juurvili või mitte. kindlasti on see tarbija otsus ja Fisher Boel, eelmine volinik, äh, seisis selle eest, et need sellised standardid ka, äh, kõrvaldatakse, me toetame tema toonast otsust. me tahaksime näha ka, et kuueteistkümnes lõige muutuks. ma mõistan, miks kutsutakse üles eurologot looma, aga kui see midagi tähendab tarbijale ainult sellisel juhul ja lisab väärtust põllumeestele, vastasel korral on tegemist mõttetu ettevõtmisega. tõesti, see peab andma ikkagi mingisuguse eh, kindlustunde põllumeestele, vastasel korral ei ole ta vajalik. ja ma ei näe küll mingit tõendit selle kohta, et Euroopa tarbijad väga ootavad sellist Euroopa Liidu logot. ja lõpetuseks kuuekümne teine lõige on kritiseeritud eh, seda erasektori sertifitseerimissüsteemi, aga meil Šotimaal on see olnud väga edukas süsteem. mulle näib, et on hea see, et põllumehed vabatahtlikult lisavad väärtust oma tootele sellega, et kasutavad kvaliteedi tagamise skeeme ja meie toetame neid ja peaksime midagi tegema, mitte mm, neid sellelt teelt kõrvale juhtima. igatahes me palume toetada meie muudatusettepanekuid homme ja sellisel juhul meie saame toetada kogu raportit, tänan. ma tänan, härra Laen järgmisena saab härra Alan Smith pooleteiseks minutiks sõna. tänan, proua president, ma toetan väga paljusid kolleege, mida minu Šoti kolleeg härra Lyon juba ütles, väga palju on raportis kiiduväärset ja paares asjas me saame veel raportit parandada. nii et me oleme teinud mitmed muudatusettepanekud ja ma koondaksin tähelepanu vaid kahele neist. mina ja teised leiame, et meie tarbijad tahavad teada, kust pärineb toit ja me arvame, et see informatsioon tuleb kohustuslikus korras tarbijale anda. nii et muudatusettepanek kaks, mille me oleme esitanud, puudutab just nimelt seda, vabandust, see oli neljas, ütleb sõnavõtja. ja me oleme palju tugevama sõnastuse leidnud sellele nõudele, et on vaja panna informatsioon märgisele, see peab olema kohustuslikus korras antud, sest see on see, mida meie tarbijad tahavad. ja samuti kolmas muudatusettepanek, minu kolleeg juba rääkis sellest, nimelt me tahame, e, et ei võetaks uuesti kasutusele seda täiesti ebamõistlikku kasutust, et mm, otse, mis puudutab otsemüüki tarbijatele ja tarbijad ei ole näinud, et olukord nende reeglitega väga muutuks, aga samas tootjad küll. nüüd need reeglid tagasi kehtestada tegelikult on vesi eh, hulgitootjatele suurtele ja hargmaistele eh, firmadele, aga mitte tarbijatele. nii et ma toetan siin härra Laianit eh, ka Euroopa Liidu logo asjus, ma arvan, et siin on pigem meie ambitsiooniga tegemist ja tarbijad seda ei taha. me ei peaks sellist logot nõudma, sest meil on ju kohustuslik päritolu nimetuste esitamine ja kava ja seda toetavad meie tarbijad ma tänan, härra Smith, nüüd härra Nicholson. ma tänan, ka mina lisaksin oma kiidusõnad raportöörile väga hea raporti eest ma arvan, et on väga palju väga häid ideid selles raportis ja ma olen täiesti päri sellega, mida raportöör härra Skotta ütles, kui ta räägib sellest, et väga tähtis on, et Euroopa tootjad lisaksid väärtust ja maksimeeriksid toodete potentsiaali. me peame alati üritama saavutada maksimaalse potentsiaali Euroopa öö, äh, toiduainete tööstuses, sest nii kasvab meie konkurentsivõime ja tugevneb meie majandus ka maapiirkondades ja see ses mõttes mul on hea meel selle üle, et härra Skotta on käsitlenud äh, ka päritolunimetuste ja geograafilise tähiste tulevikku. Need instrumendid on olnud populaarsed tarbijate hulgas ja ka tootjate hulgas ühtemoodi populaarsed ja ma olen nõus raportööriga, et nende haldamine ja nende taotlemine peab olema lihtsam. ja kui me tahame tõesti, et nad oleksid väärtuslikud Äh, siis ka välismaal, kolmandates riikides, siis on vaja, et nad ka seal parema kaitse leiaksid. ja lõpetuseks ma tahan öelda, ma tahaks, et oleks rohkem tooteid ka minu piirkonnas äh, PPO äh, päritolunimetuse kaitsega ja ma arvan, et väga tähtis on lihtsustada päritolunimetuse taotlemise menetlust ja siis laekub ka rohkem taotlusi ka Põhja-Iirimaal, minu kodupiirkonnas. ja ma tahaksin öelda, et mõned aspektid siin raportis ei pälvi minu toetust, ma olen selle vastu, et uuesti kasutusele võtta Euroopa Liidu eh, kvaliteedilogo. mina toetan päritolunimetuste märgist ja selline Euroopa Liidu lugu oleks mõttetu aja raiskamine ja raha raiskamine ja ma arvan, et ka Euroopa Liidu lugu mahetoodetel oleks samasugune raha raiskamine. ja ma tegin muudatusettepanekuid, mis läksid läbi põllumajanduskomisjonis ja see puudutab turustandardeid toidu puu- ja köögiviljadele, paljud saadikud tahavad neid eeskirju tagasi. nüüd möödunud aastal komisjon kaotas need reeglid ja ma toetan seda kahel käel. las ikka turg ise seab omaenda normid ja standard ja sellepärast palun toetage minu fraktsiooni ja teiste fraktsioonide muudatusettepanekuid, mis väga see on selged ja ütlevad, et need osad tuleb raporti soovitustest välja jätta ma tänan, härra Fontana, üks minut. ma tänan, proua president, mu daamid ja härrad, volinik Tšiolos, ma tänan teid teie toetussõnade eest, mis me äsja kuulsime. ma tõesti tahan tänada ka kolleegi härra Skotat, sest see oli keeruline töö, see raport koostada. ma arvan, et kui me hakkame raportit homme hääletama, siis me üritame tõesti eh, kaitsta äh, traditsioonilisi tooteid kõikides Euroopa Liidu piirkondades. mina pärinen Itaaliast. Eh, seal on üle nelja tuhande äh, regionaalse eritunnuse ja me tahame neid kõiki kaitsta tähtis on, et meie sõnum pärale jõuaks ja meie sõnum on järgmine. ainult Euroopa Liidu kvaliteetsete toodete kaudu saab meie põllumajandus edukalt konkureerida maailmaturul, arvestades, et meil on kriis, mis on väga kõikehõlmav, siis on meil vaja seda enam kvaliteet ja toodet ja läbipaistvast läbipaistvust. tähtis on teada, milliseid töötlemismeetodeid lubatakse kasutada kõikide saaduste puhul, kust saadused, põllumajandussaadused pärinevad. tootja, kui ta sööb õuna, siis ta eh, peab teadma näiteks, et see pärineb Veneta piirkonnast ja et need õunad valmisid ühenduse eh, eeskirjade kohaselt või äkki sööb ta hoopis Hiina õuna, ta peab seda teadma ja seal ei täideta meie põllumajandustootmise eeskirju. nüüd Diane Toot uh,. president. proua president, härra volinik, suur tänu, et andsite mulle võimaluse selle olulise punkti juures sõna võtta meie tarbijad väga õigesti nõuavad seda, et toit oleks ohutu kõrgete stand-, kõrgetele standarditele vastav ja et oleks võimalik kuidagi tagantjärgi teada saada, kust see pärineb. mina arvan, et äh, selline standardite toetamine on väga oluline, et sellega on nõus kõik tarbijad ja ka tööstus. selge see, et lõpuks turg määrab ära selle, kas see poliitika on edukas olnud või mitte me peame tõsiselt astuma välja selle vastu, et enam ei võltsitaks selliseid tooteid, et eh, toodetele ei pandaks valesid märgiseid. mina, nagu mitmed kolleegid siin kojas, oleksin eurologo vastu, minu meelest oleks selline eurologo mõttetu ja sellest ei oleks abi tarbijale. päritoluriigi märgised päritolunimetused, geograafilised tähised on tõesti olulised, nad viitavad äh, kohalikele tavadele, tehnikatele, päritolule, samuti aitavad toetada selliste tehnikate säilimist, mida on tarvis ühe konkreetse toote tootmiseks. Iirimaa samuti ekspordib põllumajandustooteid. ma ei taha, et üks seega ma ei taha, et mingisugune märgistussüsteem hakkab kuidagi mõjutama toodete võimalikku eksportimist sellistes riikides nagu näiteks minu riik ja et see hakkab kuidagi mõjutama selle riigi tööstust. loomulikult ma toetan selliseid kvaliteedikindluse skeeme ja ma arvan, et need on väga positiivsed. ja edasi proua Köstinger, palun, teil on kaks minutit aega proua president, austatud kolleegid. Euroopa põllumajandustootjate jaoks on kõrge kvaliteediga toodete tootmine elementaarne ja loomulikult peab kõrge kvaliteediga olema ka tooraine. kohustuslik äh, kvaliteedimärgistus on heaks võimaluseks talunikele. tootmiskoht äh, mõjutab äh, toiduohutust ja kogu äh, toiduahenat Euroopa Liidus. kõrge kvaliteediga toiduainete tootmisel on äh, pikk traditsioon paljudes Euroopa Liidu piirkondades ja tihtipeale on põllumajandustootmine piirkondades ka ainuke sissetulekuallikas. kindlasti on ohutuse tagamiseks vaja ka kontrolle ja objektiivseid kriteeriumeid aga tuleb arvestada ka tarbijate majanduslike valikutega. põllumajandustootjatel on vaja õiglast sissetulekut, tarbijal loomulikult jällegi on õigus äh, valida ka odavamat toodet või siis äh, kvaliteetsemat toodet. ükskõik, kuidas tarbija otsustab, tal peab olema võimalus seda teha objektiivsetest kriteeriumitest lähtuvalt. meil tuleb pakkuda tarbijale piisavalt infot, meil on vaja päritolunimetust, kaitstud geograafilist tähist, meil tuleb kindlasti kaitsta mägipiirkondade tooteid ja tähistada GMO vabu tooteid. samuti on vaja märgistada mahetooted, tänan. suur tänu, proua Köstinger ja härra De Castro, teil on poolteist minutit. proua president, härra volinik. täna on Euroopas alanud uus kvaliteedile mõtlemise periood. meie eesmärk ei ole mitte ainult äh, parandada tarbijate olukorda, vaid ka suurendada meie põllumajandustootjate konkurentsivõimet suurtel turgudel oluline on, et erinevaid kvaliteedimärgiseid tunnustatakse turgudel. nii et ma loodan, et härra Scotta raport, mille eest ma teda väga tänan, on samm selles suunas, et meil on võimalik paremini tagada teave selle kohta, kust toode pärineb, millest see koosneb ja nii edasi. väga oluline on see, et Euroopa tasandi reeglid oleksid selline, et päritolu nimetuste kaitsmise moel on võimalik tagada võrdsed võimalused kõikidele, et ei diskrimineeritaks kedagi. sellepärast ongi kvaliteet äärmiselt oluline, see peaks olema selline suunav jõud Euroopa põllumajanduspoliitikas. komisjon peaks mõtlema selle peale, mida meie komisjon on ära teinud me tahame, et Euroopa põllumajandussektor oleks võimalikult konkurentsivõimeline. härra Ägnu, palun üks minut teil. proua president, kõigepealt, minul on omad huvid mängus, mina olen tootja. regulatsioone tuleb kohaldada vastavalt ühistele standarditele. selge see, et õige pea tabab kriis meie muna tootmise tööstust meil on olemas juba munatootmise keeld, aga see keeld ei kehti munadele, mis pärinevad Rumeeniast ja Bulgaariast, kellel on teatud immuniteet hetkel tulenevalt nende liitumislepingutest. see tähendab seda, et äh, need äh, riigid võivad puurikanade mune eksportida, aga me loodame, et äh, ei looda sellist ebavõrdset positsiooni ma tahan öelda seda, et oluline see, et imporditud tooted oleksid õigesti märgistatud ja teiseks me peame koheselt viima sisse teatud reeglid erinevalt toodetud munade kohta, et tarbija saaks õige otsuse langetada. aitäh. härra Dantan. proua president, härra volinik, härra raportöör härra volinik, mulle tundub, et see on väga sümboolne, et teie esimene sõnavõtt meie koja ees kätkeb endas kvaliteedipoliitikat. ma arvan, et me jagame teie lähenemist kvaliteedipoliitika osas, see on väga oluline teema Euroopa Liidu veidi haavatavamate piirkondade osas ja see puudutab konkreetselt põllumajandustootjate olukorda. see saadab ka selge signaali välja Euroopa tarbijatele aga tegelikult ka tarbijatele terves maailmas. Parma sink, Bordeaux veinid, need kõik on tähtsad tooted ühe või teise riigi jaoks Euroopas, aga ka väljaspool Euroopat. niisiis homme pak-, me leiame, et te peaksite olema ambitsioonikad oma te tegevuses äh, komisjonis. Euroopa poliitika peab olema suunatud tootjate kaitsmisele, tuleb kaitsta erinevaid toodete edasimüüjaid. ei tohi ära võtta toodetelt lisandväärtust. ma tahan juhtida teie tähelepanu sellele, et äh, tootehaldus peab olema tõhus terves maailmas me peame õigesti panema paika päritolunimetuste struktuuri, kuidas neid kaitsta ja selles osas peame olema üksmeelel. mis puudutab artiklit üheksateist köögiviljade ja puuviljade osas, siis äh, nagu meie Briti kolleeg ütles, et me ei lähe ajas tagasi. me ei taha minna tagasi, aga me lihtsalt äh, ei taha pigistada silma kinni selle tühimiku osas, mis praegu köögi ja puuviljade osas valitseb edasimüüjad on praegu siin need, kes valitsevad olukorda ja mulle tundub, me peaksime siin asja hakkama teistmoodi tõlgendama, leidma mingisuguse uue lähenemise viisi. härra volinik, teie peate meid veenma selles, et te leiate, et see meede on oluline ja see aitab tarbijate lähenemist muuta, nii et palun, tegutsege kiiresti. järgmisena kolleeg Garcia Perez, poolteist minutit proua president, härra volinik, põllumajandustoodete kontroll on toiduaine ahelas kesksel kohal, see toetab Euroopa Liidu konkurentsivõimet. ka komisjon peaks sellele teemale oma poliitikas erilist tähelepanu pöörama. põllumajandustoodete kvaliteedi poliitika peaks äh, olema suunatud just Euroopa Liidu toodetele, meil on vaja päritolunimetusi ja kaitstud geograafilisi tähiseid kaitsta ka WTO-s, e-, meil on vaja jätkusuutlikke tooteid, meil on vaja kooskõlastada liikmesriikide erinevaid süsteeme. meil on äh, mitmesuguseid Euroopa tasandi häid suuniseid, äh, praktikaid, me peaksime vastastikku märgiseid ja tunnistusi tunnustama ja tähelepanu tuleb pöörata sellele, kuidas ähm, erinevaid registreid ja võimalusi ära kasutatakse. härra Soini, üks minut, palun kõneleja mikrofonita, kõneleja mikrofonita. kõige olulisem on näha selle asja kõige olulisemat külge. perekonna ettevõtted annavad kõige rohkem tööd, nad on kõige inimlikumad, kaitsevad maastikku ja loomastikku niimoodi luuakse kõige kvaliteetsemad tooted, mis on edukad Euroopas üle kogu maailma. päritolu on väga oluline ja regionaalsed eripärad on äh, väga tähtsad. minu kodupiirkonnas äh, toodetakse erilisi piimatooteid näiteks, mida ma soovitan teile kõigile ja ma loodan, et äh, volinik äh, on meiega ühte meelt ja kui me selles suunas edasi liigume, siis me saame järjest paremad ja puhtamad põllumajandustooted endale. järgmisena kolleeg Jaar, kaks minutit, palun. proua president, suur tänu volinikule hea ja suur tänu raportöörile hea raporti eest kõrge kvaliteediga tooted äh, tagavad meie konkurentsivõime üle kogu maailma ja tugevdavad maaelu arengut äh, Euroopa Liidus. juba praegu oleme me tuntud kvaliteedi poolest, Euroopa standardid on väga ambitsioonikad, äh, kõik tarbijad ei ole aga sellest teadlikud, seetõttu peaks Euroopa Liit oma kvaliteedipoliitikat parandama ja samuti teavituspoliitikat parandama siis äh, saavad äh, tootjad äh, veelgi aktiivsemalt investeerida kvaliteeti. tarbijal on õigus sellele, et ta saab täiesti rahuliku südamega nautida põllumajandustooteid Euroopa Liidus, meil peaksid olema nii päritolunimetus kui ka kaitstud geograafiline tähis, need ei välista teineteist. samas, kui me räägime põllumajandustoodete geomeetrilisest kujust äh, või siis äh, pakendite suurusest, siis tuleb säilitada äh, mõõdukus. Euroopa Liit ei peaks tegelema kurkide kõverusega ja sama puudutab ka pitsa suurust. siin on tegemist ülereguleerimisega. me peaksime panustama kvaliteedile, mitte kõveruse kvootidele tööstus peaks äh, otsustama need äh, kujud ja suurused, mitte Euroopa Liit või Euroopa Parlament. nii et keskendugem kvaliteedile, mitte pakendiüksustele. ma loodan siin Euroopa Parlamendi tervele mõistusele ja ka meie uuele voliniku tervele mõistusele, tänan. proua Tantšile. în primul rând felicitări raportorului pentru abordarea tänan, kõigepealt sooviksin õnnitleda raportööri tema lähenemise puhul sellele väga olulisele teemale. signaalid turult on järjest erinevad ja Euroopa Liidus oleme me mures seoses äh, hügieeniohutuse ja toiduainete sisaldusega tarbijad pööravad tähelepanu ka loomade heaolule, veepuudusele ja sellele, kuidas tooted mõjutavad bioloogilist mitmekesisust ja maapiirkondi. põllumajandustootjate jaoks on väga tähtis kvaliteet, see on Euroopa Liidu eelis. kvaliteedi oleme me saavutanud, kuna meil on toidutarne asulas, ahelas kõrge ohutuse tase ma usun, et Euroopa Liit peaks edendama kvaliteetseid tooteid, aga me peaksime siis neid tooteid ka rahvusvaheliselt kaitsma. meil peaks olema rangemad kontrollid kolmandatest riikidest imporditavatele toodetele, sellepärast et siis oleks võrdsed tingimused Euroopa Liidu toodetele ja kolmandate riikide toodetele. ja järgmisena kolleeg Danelis, üks minut, palun proua president, härra volinik, põllumajandustoodete kvaliteet on äh, prioriteetse tähtsusega tarbijatele ja et äh, parandada põllumajandustootja positsiooni, siis tuleb äh, kvaliteedipoliitikale eriti rõhuda. väga olulised on siin märgised ja tähised. meil on teatud toodetel kaitstud geograafi-, geograafilised tähised, aga paljud tooted ei saa seda tähist, olgugi et nad on väga kvaliteetsed. siinkohal kutsume üles Euroopa Parlamenti mõtlema järele selle üle, kuidas oleks võimalik kaitsta tarbijate huvisid ja ühtlasi, kuidas oleks võimalik äh, kaitsta kohalikke tooteid parema tähistusega. ka GMO-d peavad olema eritähistusega, tänan tänan ja nüüd äh, vaba mikrofon. härra Nikolesko, palun üks minut. ma tänan, proua president. põllumajandussaaduste kvaliteedi poliitika võib anda lahenduse väga paljudele probleemidele. ja tõesti, kvaliteedil tuleb rõhku panna ja mitte kvantiteedile, ainult nii tõuseb sellest ka pikaajalist tulu. tähtis on tagada Euroopa põllumeestele võimalus konkureerida rahvusvahelistel turgudel ja sellepärast on see raport väga teretulnud ning ka voliniku kavatsused on väga teretulnud. me tahame mm, mitte ainult tagada kvaliteeti, aga meil on vaja veel midagi, nimelt ühist põllumajanduspoliitikat, mis oleks tulevikus ka tugev, mis oleks rajatud ühisele mm, finantseerimisele eh, ning tugevale eelarvele. meil on vaja tugevaid instrumente meie põllumeeste jaoks, et tõesti saaduste kvaliteet paraneks ning et oleksid ühesugused mängureeglid ida- ja lääneriikide vahel. järgmine sõnavõtja, üks minut. austatud kolleegid, lugupeetud volinik kui me räägime kvaliteedimärgistest ja kohustuslikest tähistest, siis ei tohi ära unustada, et äh, meie poliitilised äh, rakendamisvõimalused on piiratud, muudatusettepanekud neli ja viis lükkame sellepärast tagasi. kvaliteedilogod on positiivsed siis, kui nad on vabatahtlikud, siis tootjad ja töötlejad saavad olla edukad nišiturgudel aga meil tuleb arvestada sellega, et osad äh, vabatahtlikud eralogod on osade kaubanduskettide poolt kuulutatud äh, standardiks, sellega piiratakse ettevõtlusvabadust ja tarbijate valikuvõimalust. sama kehtib ka kohustusliku päritolu nimetuse kohta, näiteks piima puhul, kui me selle kohustuse sisse viiksime, siis ei oleks põllumajanduses tehniliselt teostatav. peame tähelepanu äh, pöörama sellele, et hea tahe ei suubuks äh, ülevoolavasse bürokraatiasse. tänan ja nüüd härra Vatšistovski. E, ma tänan, proua president. ma tahan juhtida teie tähelepanu raportis eh, punktile üheksa, kus rõhutatakse, et WTO läbirääkimistel eh, peaks komisjon üritama eh, tagada, et sõlmitaks kokkulepe ka kaubandusväliste küsimuste vallas. tähtis on, et kõik tooted oleksid ühtede samade kriteeriumide järgi hinnatud ja ka peetaks silmas loomade heaolu normide täitmist. me võime sellest rääkida ikka ja jälle. me räägime, et on vaja, et kohalduksid ühesugused normid meie põllumeestele ja kolmandate riikide põllumeestele, aga paraku meie hääl ei pääse mõjule. ja meie põllumehed ja meie töötlejad peavad täiendavaid kulutusi seetõttu kandma, sest konkurents eh, ei ole õiglane ma tahaksin, et raportis sellele veelgi rohkem rõhku pandaks. toiduainete kontroll on täiesti utoopia. nüüd äh, on tekkinud suur segadus seoses igasuguste eelhoiatustega, meil oli juustuskandaal tihtipeale on teadmistest puudus nii tarbijatel kui ka ekspertidel, on tähistuste, märgistuste äh, džungel, öeldakse, et on toodetud talus, tegelikult tööstuslikult, öeldakse, et on toodetud Austrias, tegelikult mujal. tarbijad, äh, kes on teadlikud, on äh, valmis maksma rohkem kvaliteetse toote eest, aga praegu on see tähistus kõik niivõrd segane ja kogu süsteem niimoodi ei toimi täna. härra Dorfmann, palun. tänan, proua president, härra volinik. Te ütlesite, et äh, päritolunimetusega tooted äh, on meil äh, tootmisahela esirinnas, eelkõige loeksin siia hulka mägipiirkondade tooted, mida toodetakse ääretult keerulistes tingimustes. Neid tooteid tootvad talunikud peaksid saama võimaluse organiseeruda tootmisorganisatsioonidesse, et panna paika teatud reeglid, standardid, ja see ei oleks kindlasti turgu moonutavam kui see, mida teevad suured äh, kaubandusketid. ajakirjandus äh, räägib pidevalt äh, nendest kõveratest kurkidest, aga tegelikult tootjad ju soovivad neid reegleid ja seda tuleb silmas pidada, kui me homme hääletame. kolleeg Ferreira järgmisena ma tänan, äh, proua president, volinik, sertifitseerimise mehhanismid võivad anda oma panuse sellega, et nad äh, parandavad põllumajandustootjate sissetulekut, annavad tunnistust sellest, et toode on kvaliteetne, aga paraku sertifitseerimissüsteemid on kulukad ja aeglased hetked. ja meil tuleb midagi ära teha just VKE-dele selles plaanis. tootmiskulutusi on vaja neil vähendada ja peab ütlema, et tootmiskulud on praegu tarbijad, vabandust, tootjatel väga suured ja ka jaotuskulud on suured. nüüd me peame tagama tõesti selle, et sertifitseerimissüsteemi haldab riik ja et tootjale kuidagimoodi selle kaudu kulutused ei eh, kasvaks. tähtis on ka tagada toiduainetega kaitstus, on vaja tagada kaitse meie põllumeestele rahvusvahelistel turgudel, kaitsta meie tooteid ja see puudutab just WTO-d ja ka kahepoolseid kaubandusläbirääkimisi. härra Batšitis, palun. ma tänan, proua president, volinik. põllumajandus saadused, Euroopa Liidu omad on väga kõrgesti hinnas rahvusvahelisel julgudel, siis nad on väga kvaliteetsed ja kui me räägime nüüd ühise põllumajanduspoliitika tulevikust, siis kvaliteet, tõesti kvaliteetsed põllumajandussaadused peavad olema meie prioriteediks. ja arvestada seda, et sellised tooted, kvaliteetsed on üks tähtis osa meie eh, majandus- ja sotsiaalelust ja tähised on väga olulised teavitamaks tarbijaid. ja nüüd, et kaitsta põllumajandussaaduste kvaliteeti, on meil vaja ka korralikku reguleerimist tähtis on mõelda ka muud kultuuride, muundorganismide märgistamise peale. näiteks muundkartulid tuleb eristada muudest kartulitest, kui ei ole nõuet tähistada muunkultuurid, siis see kujutab ohtu meie tervisele. järgmine sõnavõtja, palun. tänan. Äh, tänu ühisele põllumajanduspoliitikale on meil kõrge kvaliteedilised tooted Euroopa Liidus ja tänu sellisele kõrgele kvaliteedile äh, ja varustatusele on meil ka tõesti kindlustatud toiduainetega varustatus Euroopa Liidus. tähtis on, et turule jõuaksid need tooted, mida tõesti tohib Euroopa Liidus turustada ja tooted, mis täidavad teatud kriteeriume, nõudeid ja norme. nii et eh, kõik, eh, mis toodet puudutab, peaks olema näha kirjas ka toote pakendil sest eh, see, millest koosneb ja kuidas on valmistatud toode, ta räägib ka toote eh, kvaliteedist. kindlasti peaks toote koostisosad, toote päritolu olema ära näidatud, sest tarbija peab teadma, mille eest ta maksab, kui ta selle toote ostab. ja sellega tugevneks ka meie toodete konkurentsivõime võitluses importtoodetega sest nood ei tarvitse samadele tingimustele, nõuetele vastata. tänan ja nüüd härra Obermeier. proua president, kolleeg Skotta on väga tarbijakaitsesõbralik. samas tuleb tähelepanu pöörata ka keskkonnakaitsele, maaelu arengule väga oluline on tugevdada päritolu nimetuse kasutamist, igal põllumajandustootel peab olema ära märgitud äh, tooraine päritolu. tihtipeale tuuakse tooraine näiteks äh, Hiinast ja siis töödeldakse see, ütleme, Austrias või siis nuumatud loomad tuuakse kuskilt mujalt maailmast sisse ja müüakse maha äh, Tirooli pekina. me peame kaitsma oma tarbijaid ja põllumajandustootjaid. ma tänan ja järgmine äh, vaba mikrofoni voorus sõnavõtja Поздравявам колегата Скота за неговия доклад, който е ясен сигнал за волята. Kallid kolleegid, ma tahaksin avaldada tunnustust härra Scottale selle raporti eest, sest raportist selgub täiesti selgelt, et Euroopa Parlament tahab kaasa lüüa aktiivselt ühise põllumajanduspoliitika kujundamisel ja ma tahaksin avaldada kasutada ka tugevat toetust Euroopa kvaliteedimärgisele, mis näitab, et toode tõesti toodeti Euroopa Liidus. mis puudutab päritolunimetusi ja see, et meil oleks kohustuslik päritolunimetuste süsteem, ma arvan, et meil on vaja kaitsta regioonide tootjaid ja sellise süsteemiga me ka annaksime kindlustunde tarbijale. ma usun, et me peame jätma ka Äh, alles traditsiooniliste eritunnuste süsteemi. ei ole ju halb, kui me teame, et see fetajuust pärineb Kreekast ja et muud tooted, äh, mis on eritunnustega mujalt pärinevad. tähtis on sellega säilitada meie toodete kvaliteet ja konkurentsivõime. nüüd on sõna härra volinikul. Te olete kuulanud nüüd ära terve rea sõnavõtjaid, palun. tänan, proua president ma ei saa vastata kõikidele küsimustele, mis tõstatati täna ja ma tean, et homme on hääletamine, aga ma tahaksin välja tuua paar asja, mis ikka ja jälle kõlas sõnavõttudes. nüüd kõigepealt erinevate süsteemide ühendamine. ma mõistan eh, seda muret, mis saadikutel on ja ma ei taha hävitada süsteemi, mis juba toimib Eh, tarbijatele meeldib see süsteem, mis meil praegu on, meil on vaja vaid parandada eh, nende kvaliteedisüsteemide sidusust ja arusaadavust. tähtis on ka, et rahvusvahelistel läbirääkimistel meie süsteeme tuntakse, mõistetakse ja ka tunnustataks. ma tõesti ei taha ühendada neid süsteeme lihtsalt ühendamise pärast. meil on vaja leida lähenemisviis, mis muudaks asjad lihtsamaks, aga kindlasti ei tohi hävitada seda, mida tarbijad on juba omaks võtnud. nüüd, mis puudutab Euroopa Liidu kvaliteediloogot, on vaja edasi arutada, millised eesmärgid me selle logo sisseseadmisega seame. kui me lihtsalt üritame kajastada, et peanõudeid peavad kõik tootjad Euroopa Liidus äh, täitma, Eh, ja ka imporditud saadused peavad olema toodetud samade nõuete kohaselt, siis on see ju hea eesmärk. tähtis on tagada eh, kinnipidamine eh, toiduainete ohutuse sätetest meie õigusaktides. tähtis on, et importtoode oleks sama kvaliteediga, mis meie tooted, mille, kas meil on siis selleks vaja Euroopa Liidu logot või kuidas tähistada mm, tooted et siin selgus luua. tähtis on, et meie partnerid tunnustaksid meie päritolunimetuste ja geograafiliste tähiste süsteeme ja WTO-s läbirääkimistel me seda taotleme, aga me taotleme sedasama tunnustamist ka kahepoolsete lepingutega. nii et kui me jätkame seda teed, siis mina tahaksin rõhku panna ka tooteedendusele ja kvaliteedi eh, propageerimisele rahvusvahelisel tasandil, sest kvaliteet on ju suur eh, boonus ja kindlasti tugevdab meie positsioone rahvusvaheliselt, kui me seda edendame. nüüd, eh, mis puudutab nüüd neid kaitstud lisamõisteid nagu mäed ja äh, karjamaad. me peame mõtlema selle peale, kuidas tähistada sel viisil toodetut nii, et me ei paneks liigset koormat eh, põllumeestele. Eh, nüüd, mis puudutab eh, põllumajandusorganisatsioone, sektoraalseid organisatsioone geograafiliste tähiste haldamisel. kui ma räägin piimasaadustest, eriti aktuaalne on see just piimasaadustele geograafiliste tähiste äh, kasutamine. me praegu hindame ja vaatame, milline mõju on piimakvootide süsteemi äh, lõpetamisel geograafiliste tähiste kasutamisele piimatoodete puhul ja siis vaatame, milliseid samme edasi tulevikus astuda. jah, ja nüüd mõttevahetuse lõpuks annan veel kord sõna härra Skotale. jah, ma tänan proua president, tänan volinik Tšiolost teen väga lühidalt. Läheme jälle maapinnale. sealt oleme meie pärit ja sealt on meie tooted pärit. ja neid tooteid me peame tulevikus kaitsma. ja mul, mul on üks mõte, mille ma tahaksin teiega jagada. me peame mõtlema nende peale, kes seal maapinnal töötavad ja neid tooteid kasvatavad ja toodavad, mis jõuavad lõpuks supermarketitesse toot-, tarbija lauale. nii et me peame austama oma tootjaid, põllumehi, ka oma töötlejaid peame me austama ja ka tarbijaid. miks me ei küsi tarbijatelt, mida nad tahavad? selge see, et kui toode märgistada, siis peab see olema ka arusaadavalt märgistatud, see ei pea olema mingi keeruline märgis, nagu me praegu tihtipeale näeme, tarbija peab aru saama märgisest. tarbija peab teadma, et kui ta ostab ühe liitri piima, siis see piim pärineb Euroopast või Brasiiliast, las ta teeb selle valiku. ostab selle piima, mis talle rohkem meeldib. ma loodan, et see raport osutub kasulikuks volinik Tšolosele, annab volinikule mõtteainet juba tegeleda konkreetsete üksikasjadega. aga ma arvan, et meil on vaja vaadata ka sidet tootja ja maa vahel, aga ka tarbija ja tootjaga sidet. ja koos me peame kaitsma kvaliteeti tähtis on, et meie tooted oleksid maitsvad ja tervislikud. suur tänu. suur tänu, et eh, nii asjalikult sõna võtsite. nii et selle aruteluga on nüüd kõik, homme hääletame. järgmine päevakorrapunkt